siis hiljutised valimised Bangladeshis ning anname kõigepealt sõna raporti autoritele. proua Kronenberg, kaks pool minutit. suur tänu. hiljuti äh, sure, surid mitmed inimesed politseiteadmete kohaselt äh, Bangladeshi pealinnas ja meil on tarvis kohene sõltumatu läbipaistev uurimine läbi viia selle ja hiljutiste muude juhtumite osas. me oleme mures jätkuva vägivalla ja terve riigi täieliku halvata, halvamise tõttu, sellepärast et see riik on jagunenud kaheks poliitiliseks leeriks, sellest on väga kahju. kahju, et poliitilised parteid ei saavutanud kompromissi, mis on väga vajalik Bangladeshi inimestele, selleks, et nad saaksid väljendada oma soovi poliitilise muudatuse läbiviimiseks. Bangladesh püüab ühelt poolt väljuda vaesusest ja oma tööstusi reintegreerida, on toimunud äh, katastroofid, üks vabrik äh, varises kokku, tohutult tööl, töölisi sai hukka ja me kutsume üles, et kõik osapooled, poliitikud loobuksid selle riigi majandusliku ja poliitilise stabiilsuse õõnestamisest. on tarvis naiste õigust, õiguste austamist, tööõiguse austamist ja kõike muud sellel riigil. tänan, proua Kromberg. nüüd saab üheks minutiks sõna härra Koval. president Bangladeshis viimastel nädalatel toimunu on tõesti väga kahetsusväärne. me lootsime, et valimised võib-olla oleksid võimaluse andnud selleks, et rahumeelsed muudatused toimuksid poliitilisel areenil, kuid seda kahjuks ei juhtunud ja selle resolut-, oma resolutsiooniga me reageerime sellele olukorrale ning näitame üles ka suurt huvi Bangladeshi olukorra vastu ning paljud äh, Bangladeshi inimesed jälle suure huviga ootavad seda, missugune on meie äh, sõnum neile. tegemist on po nii poliitilise konfliktiga kui ka religioosse konfliktiga. me oleme mures selle üle, et kristlasi rünnatakse ka valimispäeval me oleme mures ka sellepärast, missugune vägivald valitses valits-, valimiste ajal. me tahame saata neile selge signaali, et me oleme asjast huvitatud ja peame toetama selgesti neid jõude, kes soovivad rahumeelsemat olukorda Bangladeshis ja peaksime vähemasti toetama minimaalset kokkulepet poliitiliste erinevate leeride vahel Bangladeshis. tänan, härra Koval ja nüüd ühe minuti pro-, räägib Rode Kaiser. suur tänu, härra president. Bangladeshis toimusid väga vastuolulised valimised, need tõid kaasa vägivaldsed äh, äh, kokkupõrked, kakskümmend üks hukkunut see on meie jaoks väga murettekitav, tegu on riigiga, millega, millega meil on sõbralikud suhted ning äh, mida tabasid äh, juba mitmed tragöödiad, millest oleme siin kojas rääkinud. me sai, äh, ei saatnud valimisvaatlejaid sellele, ähm, sel-, neile valimistele, sest opositsioon boikoteeris neid ning võitis siis partei mis, mis nelikümmend seitse protsenti sai kahe tuhande esimesel aastal ähm, äh, häältest ja kaks kolmandikku äh, parlamendikohtadest, see tähendab seda, et äh, et et äh, osalus äh, oli väga äh, madal ja tulemused olid seega väga kaheldavad. ma tahaksin paluda Bangladeshi valitsust, et nad kaasaksid opositsiooni läbirääkimistesse ning et võimaluse korral korraldatakse uued valimised, et ja kõnelejal võeti ära mikrofon. härra Benjon, poolteist minutit. palun, kas tohib alustada? suur tänu mul on tõesti kahju, et Bangladeshil ei toimu, Bangladeshis ei toimunud demokraatlikud ja kaasavad valimised. liberaalid ja demokraatidena me usume vabasse ühiskonda, kus kõigil on õigus hääletada ja ja need peavad olema just nimelt kaasavad, usut-, usaldusväärsed valimised ja sellepärast nii valitsus kui opositsioon parlamendis peavad nüüd kõigepealt esile tõstma rahva huvid, peavad leidma kompromissi, kokku leppima, kuidas oleks võimalik uuesti kiiresti valimised läbi viia. peab olema kompromiss, mis annab äh, kodanikele hääle, austab nende häält. ma mõistan hukka vägivalla hääletuspäeval ja samuti ka suvalised äh, opositsioonipoliitikute äh, arreteerimised, need tuleb vabastada ja ma ei tervita ka seda, missugust rolli mängib seal rahvusvaheline sõjakuritegude tribunal. Nad on kasutanud oma otsustes surmanuhtlust ja ma kardan, et see on ka lõhestanud ühiskonda. minu meelest on täiesti häbiväärne, et Ühendkuningriigi äh, konservatiivid paistavad nüüd toetavat surmanuhtlust äh, Bangladeshis, äh, kui ma nüüd sellest õieti aru saan, sellest eraldi hääletusest. ja ma kutsun proua Ashtoni üles kasutama väga tugevat diplomaatilist survet, et leida lahendus ja seda, sellele aitab kindlasti kaasa ka opositsiooniliidri positiivne sõnavõtt täna hommikul, et äh, protestid ja streigid nüüd äh, jäetaks ja hakatakse otsima kompromissi. loodame, et see kompromiss saavutatakse nõnda, et me saame inimõigusi, põhivabadusi ja demokraatiat kaitsta Bangladeshis. Herr Kollege zunächst vielen dank herr kollege bennion herr kollege tannock zur geschäftsordnung. härra tannock äh, protseduuriline küsimus mul on protseduuriline küsimus. Äh, tsiteeriti liberaali poolt konservatiivse partei esindajat. Äh, konservatiivse partei poliitika äh, surmanuhtluse osas on väga lihtne, see on südametunnistuse küsimus iga liikme jaoks, meil ei ole ühist seisukohta ei delegatsioonis ega ka ECR-i rühmas, fraktsioonis. suur tänu, härra Tänok. nüüd poolteist minutit, proua Zusa já que foi descrito os, os episódios que... Tänan, president. oleme kuulnud päris palju nendest episoodidest, mis kaasnesid valimistega Bangladeshis, konfrontatsioon, vägivald, eh, surmajuhtumid ja terve hulga poliitiliste juhtide vangistamine. ma arvan, et peab ole, peab läbi viidama erapooletu uurimine, et selgeks teha, mis täpselt juhtus ja et need inimesed, kes on vangi pandud, need tuleb kindlasti vabastada. on olnud ka terve rida vägivaldseid demonstratsioone ja streike. Bangladesh on riik, kus töötingimused on kohutavad. inimestele makstakse väga vähe palka ning ma arvan, et meil kõigil äh, peaks olema meeles, et me oleme juba resolutsiooni vastu võtnud selle tekstiilivabriku kokkuvarimise kohta, kus rohkem kui kümme tuhat inimest hukka sai. samuti on vaja, et meie liikmesriikidel oleks julgust äh, loobuda avaliku sektori poolt sõlmitud äh, lepingutest Bangladeshiga, kus ei austata inimõiguse ega töötingimusi. suur tänu, proua Sousa järgmisena üheks minutiks härra Kaczmarek. president, daamid ja härrad. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses tapeti rohkem kui kolmsada inimest Bangladeshis ja kaheksateist nendest valimispäeval. see on suurim äh, hulk äh, hukka saanuid sest saadik, kui Bangladesh vab- äh,, iseseisvaks sai. mis puudutab äh, sotsiaalseid edusamme Bangladeshis äh,, Mm, mida siiamaani on saavutatud, selles minnakse nüüd nende vägivallategude pärast palju tagasi. surmanuhtluse moratoorium äh, muudaks olukorra paremaks ka seoses äh, surmanuhtluse määramise küsimusega ja siis veel äh, usulised vähemused, hindud ja ka teised vähemused, ka nende suhtes ei tohiks vägivalda äh, toime panna ja need tuleb kõik hukka mõista, samuti terrorismiaktid. meil on vaja kompromissi, mitte aga vägivalda. tänan. suur tänu teile. nüüd oleme me kuulnud ära kõik resolutsioonide autorid, edasi fraktsioonide nimel, kõigepealt härra Posselt. suur tänu, president. üks suuremaid väliskonflikte, mida ma noormehena nägin, oli Pakistani konflikt, äh, Bangladeshi iseseisvuse teemal Indo-Hiina sõjas. ning äh, tõepoolest, äh, sellel riigil ei ole siiamaani hakanud minema paremini, seda juhivad erinevad dünastiad seal surutakse inimesi brutaalselt maha ning eh, tihti loeme uudistest selles, eh, loeme sellest uudistest sellepärast, et seal on inimesed vaesed ja on mitmeid looduskatastroofe. viimase kümne aasta jooksul on riigil hakanud vaikselt paremini minema, ta on sillutanud teed paremasse tulevikku. kuid eh, see tee paremasse tulevikku saab läbi, kui seda ei sillutata demokraatiaga ja kui ei leita võimalusi demokraatiat pikemalt alal hoida, eh, muidu mingit tulevikku ei ole. ei ole võimalik eh, inimesi tööturul kuritarvitada või neid kogu aeg vanglasse heita ja ikkagi olla demokraatlik riik, see ei ole võimalik. aitäh, härra Repo, üks minut. lugupeetud president parlamendivalimised Bangladeshis kahjuks eh, ebaõnnestusid sellepärast, et opositsiooni koheldi ebaõiglaselt. aasta kaks tuhat kolmteist oli Bangladeshile tema iseseisvusaja jooksul kõige vägival-, vägivaldsem aeg, kõige vägivaldsem aasta, sest kaks poliitilist leeri ähm, äh, konfronteerusid ning äh, nüüd äh, loeme me, et endiselt rünnatakse kultuurilisi ja usulisi vähemusi see tähendab seda, et neid juhtumeid tuleb uurida, tuleb uurida ka seda, mida teevad valitsus ja julgeolekujõud ja igasugused kuritarvitamised tuleb lõpetada. Bangladeshi valitsus ja e, parlamente peaksid e, ümber muutma ka e, surmanuhtluse, peaksid selle tühistama ma arvan, et äh, veel ei saa unustada ka kõiki äh, mineviku kuritegusid ning kui kodanike õigusi endiselt rikutakse, siis tammub ühiskond lihtsalt paigal, aitäh. aitäh teile, härra Repo ja edasi härra äh, Šarnetški. pärast äh,, mm, enne viimaseid valimisi võis oodata, et Bangladeshist saab siiski demokraatlik äh, riik, kuid valimised veensid meid selles, et see nii ei ole näiteks see, kuidas on äh, käsitletud sõjakurjategijate tegusid, on tegelikult olnud progressiivne, kuid äh, ja seda ja seda hoolimata opositsiooni vastuseisust. ehk siis äh, suur hulk inimesi on sõjakuritegude eest tegelikult süüdi mõistetud. kuid paljud pereko-, ja paljud perekonnad on öelnud, et valitsus on käitunud täiesti õigesti, äh, paljud teised äh, aga mõistsid selle hukka ega tulnud äh, valima, sellepärast et nad ei ole rahul sellega, kuidas opositsiooni koheldakse. loodetavasti nüüd uus, uus ametisse astuv valitsus võtab midagi ette ja võtab midagi ette ka opositsioonipartei osas suur tänu teile, härra Tšernetski, nüüd äh, härra Paška, üks minut. lugupeetud president, äh, lugupeetud volinik. mina tahaksin öelda seda, et konflikt kahe peamise poliitilise partei vahel on Bangladeshis viinud eskaleeruva vägivallani natsionalistlik äh, partei äh, BNP ei äh, saanud tegelikult valimistel osaleda, selles oli jällegi süüdi tema enda poolt varem toime pandud vägivald ja see tähendas seda, et ausaid valimisi ei olnud, sest üks, üks partei, ühe partei jaoks oli valimistel osalemine välistatud. kokkuvõttes tähendab see aga seda, et võimule sai partei, keda rahvas reaalselt ei toeta sest valimised ei olnud ausad. kõige tähtsam on nüüd taastada võimalus tõeliseks poliitiliseks dialoogiks erinevate parteide vahel Bangladeshis ning ära hoida edasine vägivald. kindlasti oleks mõistlik äh, ametisse seada ka ajutine valitsus või siis lihtsalt korraldada uued äh, valimised, kuid igasugune vägivald peab lõppema. aitäh, härra Puška äh,, härra Paška ning nüüd üheks minutiks härra Kukan suur tänu. Bangladeshi olukord on kriitiline. ja seda mitmete probleemide tõttu, mis tegelikult on Bangladeshis juba väga ammu olemas kõigepealt äh, soovin ma hukka mõista vägivalla, mis Bangladeshi valimisi iseloomustas. teiseks äh, kutsun ma Bangladeshi valitsust üles selgelt defineerima politsei ülesanded äh, ja võimupiirid. valitsus äh, peab täitma rahvusvahelisi kohustusi. rünnakud opositsiooni äh, pihta ning samuti vägivald nii opositsiooni kui näiteks naiste ja laste suhtes on lubamatu, tuleb uurida ka seda, mismoodi surid need kaheksateist inimest, kes tapeti politsei poolt ja ma loodan, et äh, uuritakse ka seda, milles õieti süüdistatakse opositsiooni. Bangladeshi ühiskond peab muutuma demokraatlikumaks ning äh, tuleb lepitada kõik erinevad poliitilised võimud, ainult nii on võimalik luua tõeline püsiv demokraatia alates üheksakümne esimesest aastast ei ole nüüd esimest korda opositsioon üldse parlamendis see aga tähendab seda, et parlamendi koosseis tegelikult ei kajasta rahva tõelist tahet ja ma loodan, et tekib äh, sisuline dialoog. aitäh, nüüd äh, proua Andrekene. lugupeetud president viiendal detsembril kaks tuhat kolmteist korraldasin ma Rahvapartei avaliku kuulamise, kus äh, me rääkisime ka Bangladeshi valimistest. seal oli kirjas, seal oli kohal ka BNP esindaja ning äh, ma arvan, et me teame täna äh, kõik äh, väga hästi, mis Bangladeshi valimistel juhtus ja mis juhtus pärast neid valimisi. ma kutsun Bangladeshi valitsust üles otsekohe lõpetama kõik repressiivsed meetmed opositsiooniliikmete vastu ning ka arbitraarse kohtumõistmise mis puudutab Bangladeshi praegust poliitilist kriisi, siis tuleks kaaluda kõiki võimalikke lahendusi, näiteks varased uued valimised või parteide vaheline lepitus Euroopa Liit omalt poolt peaks kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid, et selles protsessis kaasa rääkida, et Bangladeshi aidata, aitäh! suur tänu teile, proua Andrakiene! nüüd jõuame me vaba mikrofonini, kus mul on esitatud kümme sõnasoovi. kuid me saame võtta ainult kaks. nii et kahjuks ei ole mul võimalik anda kõigile sõna ja ma ei anna sõna ka neile, kes juba on sõna saanud või seda saavad järgmises voorus. proua Hübner suur tänu, president. Bangladeshi valimised olid täiesti antidemokraatlikud ja seda mitte ainult sellepärast, et opositsioon ei saanud seal üldse osaleda, vaid tegelikult ka sellepärast, et ei olnud sõltumatuid vaatlejaid. natsionalistlik liiga, vabandust, Avami liiga siis võitis, nemad on valitsev partei aga tegelikult ei kajasta see valijate eh, tõelist eh, tahet. ja see oli näha see oli näha näiteks sellest, et mitu valimisjaoskonda põletati maha. ma arvan, et eh, Bangladeshi peaminister peaks astuma opositsiooni esindajatega dialoogi, nii et tulevikus mingit verevalamist ei esineks ja nii, et äh, Bangladesh äh, ei langeks veelgi sügavamale, aitäh! aitäh, proua Hüübner! ning äh, proua Geringer-Ödenberg on viimane, kes saab vaba mikrofoni all sõna. suur tänu, president! Bangladeshi kohta ütleksin ma seda, et meie tähelepanu all on see riik pidevalt, alles kaks kuud tagasi arutasime me vägivallapuhanguid Bangladeshis ja jaanuarikuiseid, jaanuarikuistel valimistel äh, opositsioon ei osalenud ning Bangladeshi probleemid muutusid sellest ainult suuremaks. enne valimisi äh, toimusid meeleavaldused, millega kaasnes kolmsada, kolmsada ohvrit. Bangladesh äh, on vaene ja õnnetu riik ning eriti eriti halb on see, et äh, Bangladeshi liidrid tegelikult ei püüa otsida mingisugust poliitilist lepitust või vähemalt kokkulepet, kuigi rahvusvaheline üldsus neid sellistes püüdlustes toetaks. Bangladeshi võimud äh, peaksid tegema, peaksid äh, lõpetama igasuguse opositsiooniliidrite tagakiusamise, vägivaldsed vahistamised ja vähemuste tagakiusamise. me peaksime nõudma ka seda, et poliitvangid vabastataks ning et tekiks tõeline dialoog ja leitaks poliitiline lahendus. aitäh teile. härra Mekalski, kas teil on äh, protseduuriline küsimus? suur tänu, president. Te ütlesite, et, et vaba mikrofoni all antakse sõna ainult kahele kõnelejale ja et ei anna sõna nendele, kes on eelmistes debattides juba sõna saanud, kes on eel, eelmistes debattides vaba mikrofoni all sõna saanud. ma tahaksin küsida, miks, kuidas see siia puutub? inimene, kes eelmises debatis sõna võttis, võib-olla tahab midagi öelda ka selle teema kohta. miks ta siis seda teha ei või? kas ei võiks vaba mikrofoni all kõnelejate nimekirja pikemaks teha? aitäh! härra Mikalski, ma teen, mis ma suudan aga teatud kriteeriumite rakendamine on siin ette nähtud. vaba mikrofon on mõeldud selleks, et nendel, kellel ei ole võimalik, kellel ei olnud võimalik sõna saada näiteks eh, oma fraktsiooni abil, ikkagi kuidagi sõna saaksid. minul on samuti üks kindel kriteerium. näiteks, et ma ei saa lubada rääkida inimestele ainult ühest riigist ja samuti pean ma rakendama seda kriteeriumi, et äh, need isikud, kes said eelmise debati ajal sõna või saavad järgmise debati ajal, äh, debati ajal sõna, lihtsalt äh, jäävad nimekirja lõppu. kui ma lubaksin kolm sõnavõttu, siis oleks see lihtsalt liiga palju. ja tegelikult ma ei taha sel küsimusel, selles küsimuses vaidlema hakata, ma teen, mis ma suudan ja sellega oleme me debati lõpetanud. härra Migalski, härra Migalski me oleme tegelikult juba lõpetanud ja nüüd saab sõna härra Kallas. lugupeetud president, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud. meie Euroopa Komisjonis tervitame seda kiireloomulist resolutsiooni, mis on täna parlamendi päevakorras. meile teeb samuti muret see, mis on Bangladeshis viimasel ajal juhtunud Euroopa Liit on väga aktiivselt jälginud seda, kuidas Bangladeshis valimisi korraldatakse, jälginud ka sealseid vägivallapuhanguid ning on pannud kõikidele osapooltele südamele, et nad astuksid konstruktiivsesse, rahumeelsesse ja kõiki hõlmavasse dialoogi, et korraldada ausad ja läbipaistvad valimised. samuti on äh, olemas Euroopa Liidu äh, valimisvaatluste missioon, mis pidi jälgima seda, milline on riigi julgeolek ja kas valimised toimuvad ausalt ja õiglaselt ma tuletan teile meelde ka seda, et baroness Catherine Ashton kohtus Bangladeshi välisministriga ning see kohtumine toimus õige hiljuti. kahjuks äh, äh, täheldasime me tõesti vahetult enne valimisi suurenenud vägivalda mis on kahtlemata eriti kahjulik sellele palju kannatanud riigile ja tõi kaasa uut materiaalset ja moraalset kahju. vägivald on suunatud ka naiste, laste, kultuuriliste ja usuliste vähemuste vastu ning kahjuks ei ole suuremate poliitiliste parteide liidritel õnnestunud kokku leppida tingimustes ja seetõttu valimised ebaõnnestusidki Äh, Avami liiga äh, võitis, äh, sest BNP opositsioonipartei isegi ei osalenud võit-, valimistel. Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioon ei saanud siin midagi teha. ma tänan teid koostöö eest ja kogu selle töö eest, mis te enne äh, valimisi tegite. valimised, nagu juba öeldud, olid tõesti väga vägivaldsed ja valimas käis vähe inimesi, aga nüüd on meie prioriteediks esitada nõudmine vägivalla koheseks lõpetamiseks ja veel kord üle korrata, et äh, tarvis on dialoogi me peame kutsuma Awami Liiga ja Bangladeshi Natsionalistliku Partei liidreid, eh, kutsuma neid üles selleks, eh, et nad omavahel ikkagi suudaksid kokku leppida ning et edaspidi oleksid eh, valimised ausad ja läbipaistvad, sest see on Bangladeshi kodanike huvides. me loodame, et kui selline sisuline dialoog tõesti tekib ja tekib ka tõeline demokraatlik protsess, siis suudab Bangladesh ületada need väga suured probleemid, mis tema ees palju praegu seisavad Need äh, probleemid puudutavad majandust, äh, töötingimusi ja tööohutust vabrikutes. meie omalt poolt äh, aga jätkame jõupingutusi kestliku arengu suunas ja jälgime ka väga lähedalt seda, mis toimub Bangladeshis inimõiguste alal ja toetame kahtlemata Bangladeshi demokraatlikku protsessi, aitäh! suur tänu, härra Kallas! mul on esitatud kuus resolutsiooni ettepanekut, sellega on meie arutelu lõppenud, hääletus toimub pärast arutelude lõppu ning nüüd järgmine päevakorrapunkt, mis puudutab viimasel ajal täheldatud eh, seksuaalvähemuste kriminaliseerimise ilminguid.